ja esimene on proua Metsala raport äh, Šveitsi Konföderatsiooni Euroopa varjupaiga küsimuste tugiametis osalemise üksikasju käsitlev leping. tegemist on ühe hääletusega, nimeline hääletus, avan hääletuse.